cari colleghi head kolleegid è con grande piacere che do il benvenuto suure heameelega tervitan tänasel täiskogu istungil saksamaa liitvabariigi presidenti kallis president, tahaksin teid tänada tänase külaskäigu eest. Te olete teisel missioonil väljaspool Saksamaad pärast Pariisi külaskäiku eelmisel nädalal ja vaevu kolm nädalat pärast siis valimist üheksateistkümnendal märtsil. tänane teie siin viibimine näitab, et olete pühendunud Euroopale. see nõuab palju julgust parema Euroopa tagamiseks, kus meil on kõikidele vabadus tagatud ja kus töötame ühiselt õigluse ja jõukuse nimel. ma olen veendunud, et seda julgust teil on ja olen kindel, et leiate sama julguse ka siit meie parlamendist Teie siinviibimine tuletab meile meelde ka seda, kui palju on äh, teie koduriik Euroopa arenguks pühendunud. ja kui palju on pingutatud selleks, et Euroopa Liit äh, oleks õnnestunud projekt. me teame, et me oleme läbinud keerukaid hetki, kuid meie liit on alati suutnud leida õige tee ning suutnud pakkuda õigeid lahendusi. lugupeetud president, ma ei taha teilt täna nõuda vastuseid, vaid palun, et te töötaksite koos parlamendiga meie ühise tuleviku nimel. sõna on teile ja suur aitäh, et täna siin Strasbourgis koos meiega viibite. austatud härra president, kallis äh, Antonio, kallid parlamendisaadikud, äh, Jean-Claude, komisjoni president, daamid ja härrad. minu jaoks on tõesti suur äh, rõõm ja au